omapoolne resolutsioon kuid me tahaksime, et me keskenduksime oma tekstis konkreetselt just nimelt Egiptuse kopti kristlaste vähemusele. suur tänu, ütleb äh, härra president. aga nagu mina aru saan, siis äh, Euroopa Rahvapartei tegelikult räägib hääletusest oktoobri teisel täiskogul ehk siis kahe nädala pärast kas keegi toetab seda ettepanekut? härra Svoboda jah, see nüüd oleneb asjaoludest.